Pan Preda. Takže hezké odpoledne, kolegové, naše denní zasedání. tere päevast, kolleegid! me jätkame nüüd oma pärastlõunast eh, sessiooni, lähme edasi päevakorraga. meie esimene eh, päevakorrapunkt on protokoll eilsest ja tänasest hommikust ja kui keegi ei soovi protokolli parandada, siis me loeme selle vastuvõetuks ja kinnitatuks ja seejärel lähme me kohe edasi eh, debatiga, mis eh, puudutab inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumisi ning nende resolutsioonide all on eh, meie tänane esimene punkt Madagaskari resolutsioon ning härra Tänakil on sõna sissejuhatuseks lugupeetud president, kuus aastat tagasi lugupeetud president, kuus aastat tagasi eh, tekkisid Madagaskaris probleemid, eh, Rajolino režiim on ebaseaduslik ning on Madagaskaris tekitanud erinevaid probleeme, kuigi Rajolino tuli võimule, öeldes, et eh, ta lõpetab inimõiguste rikkumised ja äh, kõik muu, mis pandi toime eelmise presidendi äh, võimu all. Madagaskari rahvas aga kannatab edasi, paljud neist elavad süvavaesuses ning Euroopa Liit peab äh, nüüd püüdma tugevdada neid strateegilisi meetmeid, mida on võetud Rajolina ning tema kaaslaste vastu me peame vaatama, kuidas äh, aidata Madagaskarit, seda, kuidas neid äh, valitsetakse ning äh, viia sisse sobivaid sanktsioone. me peaksime tegema koostööd ka Aafrika Liiduga. me peaksime, ähm, me peaksime peatama lepingud, mis meil on ning Bratšenilil peaks olema lubatud tagasi tulla Madagaskarisse ning ta peaks saama osaleda septembris toimuvatel presidendivalimistel kuid kahjuks äh, ei tunnistata Madagaskaris äh, neid äh, nõudeid, seal puudub stabiilsus, loodetavasti naaseb sellesse piirkonda paari kuu jooksul rahu. proua de Kaiser, palun. Merci, monsieur le... suur aitäh, härra president, tegemist ei ole esimese korraga, kui me siin kojas räägime Madagaskari tragöödiat. alates kahe tuhande kümnenda aasta veebruari eh, resolutsioonist eh, kuni tänase päevani ei ole tegelikult arenguid eh, toimunud ja kui arengud on toimunud, siis ikka halvenemise suunas Madagaskari rahva jaoks. ja ma mõtlen eelkõige just Madagaskari rahvale, sellepärast et nemad on peamiseks ohvriks. lisaks sellele praegu toimub ka võimuvõitlus ja tundub, et lõppu sellele ei tule niipea meie parlament juba aasta tagasi väga selgelt väljendas oma toetust demokratiseerumisprotsessile, mille tulemuseks võiks olla valimised. nii kaugele pole ikka veel jõutud, Rojolina on endiselt oma koha peal, ta ei saa aga esitada oma kandidatuuri valimistel, me rõhutame seda ka oma resolutsioonis, see peab olema selge. ma tahaksin siin aga sõna võtta selleks, et ütelda, et läbirääkimised, mis ei ole siiani veel konkreetseid tulemusi andnud, siiski jätkuksid ja et neile jäetakse eh, nende šanss. nii et ma tahan, et siiski jäetaks võimalus veel läbirääkimistega jätkamiseks ja loodetavasti kiire lo-, loomuliselt eh, nende läbirääkimiste käigus ka lahendus leitakse suur aitäh, proua de Kaiser ja järgnevalt äh, proua Veržia. suur aitäh, härra president. Äh, äh, praegu kuue ainult äh, tunneb kahetsust resolutsiooni äh, üle, mis on esitatud. Äh, Madagaskari osas ma olen juba varem, kahe tuhande kümnenda aasta veebruaris väljendanud oma arvamust, toona me võtsime vastu resolutsiooni Madagaskari osas, siin jällegi Euroopa Liit on üles näidanud poliitilist võimetust ning majandussanktsioonide karmistamisega me ei suuda asju parandada, ainsaks ohvriks siin oli ja on ikka ja jälle mal-, Al-Kashi rahvas ja neil seda tõesti vaja ei ole me oleksime eelistanud, et Euroopa Parlament saadakse selge toetuse sõnumi Kesk-Aafrika Arenguühenduse äh, äh, vahendajale, kes on üritanud äh, leida võimalikult kõigile sobivat lahendust. me oleme Äh, aidanud äh, neid äh, koostamaks teekaarti, mis on esitatud ka SADEC-ile. uus SADEC-i kohtumine toimub Johannesburgis laupäeval, kus seal osalevad ka kõik erinevate Malgaši poliitiliste jõudude esindajad ning eesmärgiks on teekaart heaks kiita. me tahame toetada Malgaši rahvast ja ütelda, et ainult nende otsustada on, kes neid valitseb ning mm, võõrad jõud ei peaks mõju avaldama sellele. seega me leiame, et praegune resolutsioon võib lihtsalt õli tulle valada, mitte aga ei äh, toetame sellega SADC-i jõupingutusi ning äh, me mõistame hukka äh, majandussanktsioonide karmistamise. suur aitäh ning järgnevaks kõnelejaks härra Preda. suur aitäh, härra president, nagu ähm, kolleegidki tahaksin ka mina ütelda, et juba kahe tuhande kümnenda aasta veebruaris me seda äh, olukorda arutasime Madagaskaril ja mingeid positiivseid arenguid pole olnud, võib isegi väita, et üleminek demokraatiale ei ole aset leidnud, vastupidi, on äh, langetud veelgi sügavamasse kriisi selle aasta jooksul. tõsi on, et Sadek, Sadeki kohtumisel, kohtumist äh, kohtumisse suhtuti kui viimasesse võimalusse, kahjuks osutus see aga läbikukkumiseks me võime ehk siiski loota veel, et selle laupäevane koosolek toob endaga kaasa positiivseid arenguid. tõsi on ka see, et poliitiline ja sotsiaalne olukord Madagaskaril on äärmiselt tõsine. suur osa Al-Kashi rahvast elab vähema kui ühe dollariga päevas. meil oleks vaja neutraalset ülemineku protsessi, mis oleks kõikehõlmav ja me peame sellist protsessi ka toetama, suur aitäh! suur aitäh ja proua Bilbao Barandiga, palun! suur tänu, härra president, pärast riigipööret on ametis äh, äh uus valitsus, mis on muutnud äh, riigis varem valitsenud stabiilsuse ebastabiilsuse olukorraks, inimõigusi rikutakse ning äh, Magashi praegused võimud siis on astunud vägivallategudele rahva vastu, kes peavad äh, kogu sellest olukorrast tekitatud koormat ise kandma. tegemist on tõsise humanitaarolukorraga, puudu on öö, äh, esmase tähtsusega tee-, teenustest, veepuudus ja nii edasi. Euroopa Liit peaks tegema rohkem selleks, et Madagaskari inimesi aidata tuleb eh, arendada selliseid läbirääkimisi, mis eh, aitaksid eh, võimule tuua neutraalne valitsuse, valimised peavad olema avatud ja kõikidel poliitilistel jõududel peab olema võimalus nendele osaleda ja nii saab riigi rahvas ise otsustada oma tuleviku eest. suur tänu, proua Kiil Nielsen, palun! suur aitäh, president! madagascar. la situation me oleme selle vastu, kuidas äh, Rajoelina võttis võimu Madagaskaril, inimõigusi on rikutud korduvalt, on äh, kasutatud vägivalda meeleavaldustel, kinni peetud äh, inimesi ning samuti opositsiooni ja ajakirjanduse esindajad ning seda kõike tehakse täielikus karistamatuses. opositsiooniliidrid on vangistuses, me nõuame nende vabastamist muuhulgas äh, loodusvarade kontrollimatu äh, kasutamine äh, seab ohtu ka äh, tulevaste põlvkondade elutingimused. me nõu-, me mõistame hukka väärpuidu ning muude loodusvarade kuritarvitamise. olukord on katastroofiline, meil on vaja vabasid, läbipaistvaid, demokraatlikke valimisi Ehm, ning eh, neid valimisi peaks toetama ka eh, välisriigid ja esmajärjekorras Euroopa Liit no.. suur aitäh ning eh, nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad esmalt härra Kaczmarek, kes räägib Rahvapartei nimel, palun. lugupeetud president, suur aitäh, daamid ja härrad, oma resolutsioonis mõistame me hukka inimõiguste räiged rikkumised ning nõuame, et äh, igasugune poliitilisel motivatsioonil tegutsev sõjaväeline kord kohe laiali äh, saadetaks. me nõuame ka seda, et äh, järgitaks õigusriigi põhimõtet ning et poliitilised vangid koheselt vabastataks Madagaskaris on olukord praegu väga halb ja seal tuleks taastada enne kehtinud põhiseaduslik kord meil on vaja läbipaistvaid, õiglaseid, ausaid valimisi, selliseid, mis vastaksid demokraatlikele standarditele. kuid me ei tea, kuidas anda Madagaskarile rohkem humanitaarabi, mida nad vajavad. sellepärast, et me ei saa heaks kiita nende praegust autokraatlikku režiimi, aitäh! aitäh, proua Gretu sotsiaaldemokraatide nimel! lugupeetud president, nüüd on Madagaskaris juba kaks aastat võimul sõjaväeline režiim, kes ei tunnista äh, rahumeelseid meetmeid või rahumeelset üleminekut demokraatiale, äh, kes ei austa pluralismi äh, põhimõtet ja inimõigusi. Madagaskari poliitilist režiimi on nimetatud ebaseaduslikuks, kuid IMF IMF-i ja Maailmapanga äh, tegevus on jätnud selle riigi isolatsiooni, neil on äh, peaaegu võimatu saada välisabi ning meie peame neile abi andma, me peame ette nägema teatud äh, meetmed ning ÜRO Julgeolekunõukogu ja Aafrika Liit peaksid meile siin appi tulema ja me peaksime andma Madagaskarile humanitaarabi. ma arvan, et poliitilises plaanis tuleks meil pöörduda ka Madagaskari poliitiliste parteide poole, öelda neile, et nad peaksid tõusma kõrgemale nendest vastuoludest, mis Madagaskaris praegu valitsevad. ja Mark Obama öö, ähm, otsus naasta Madagaskarile on õige, kuid tal ei ole suurt valikut, ta on kas eksiilis või äh, saadetakse ta äh, sunnidele, aitäh. aitäh ja proua Ojuland äh, Alde nimel. suur aitäh. Madagaskari sõjalisele riigipöördele on järgnenud see, et seal korduvalt on rikutud inimõigusi ja piiratud kodanikuvabadusi. me oleme näinud äh, et äh, kõik äh, kolm võimu, mis peaksid olema lahus ja meedia, tegelikult alluvad nüüd uuele sõjaväelisele diktaatorile, äh, kes on kuulutanud ennast üleminekuvõimu liidriks. meie Euroopa Liidu liikmesriigid ega ka Euroopa Liit ei ole tunnustanud seda valitsust ja me ei peakski mitte kunagi ühtegi autokraatlikku valitsust tunnustama, isegi kui me oleme seda minevikus teinud. seetõttu ma tervitan äh, seda, et Madagaskarile on praegu äh, kehtestatud need sanktsioonid, mida rahvusvaheline üldsus on kehtestanud ja mida soovitakse veelgi pikendada, et äh, Rajolina äh, valitsus kukutada. ja et Madagaskar võiks rahulikult üle minna demokraatlikule riigikorrale. aitäh ja sõna saab proua Makovei. lovitura de stat din martie 2009 a fost urmată de acte de viol- aitäh, kahe tuhande üheksanda aasta märtsi äh, riigipöördele jätkus äh, vägivald ja inimõiguste kaitsjate mm, kinnipidamine ning opositsiooniliidrite kinnipidamine. sellele järgnes ebakindluse ähm, õhkkond. tuleb äh, süüdlasi karistada. režiim praegu ei äh, arvesta ka üldse rahvusvahelise üldsuse jõupingutustega, mille eesmärgiks on läbi viia õiglased vabad valimised. me ei tohi aga alla anda, peame otsima lahendusi, millised äh, tuleb laiali saada ning äh, tuleb toetada rahvast hädavajalik on, et korraldataks vabad demokraatlikud valimised ja see, ja seda võimalikult kiiresti, nii et äh, valitseks legitiimne mm, põhiseaduslik võim. see on ka põhjuseks, miks ma pöördun nõukogu ja komisjoni poole äh, ja kutsun neid üles jätkama jõupingutusi ja neid veelgi tugevdama, nii et äh, me jõuaksime lõpliku lahenduseni ja suudaksime tagada sellise keskkonna, kus on võimalik viia läbi vabad valimised Madagaskaril suur aitäh ja sõna saab nüüd kolleeg Rebo. maailman. austatud härra president, maailma suuruselt neljas riik, saareriik on pidanud kannatama pärast riigipööret. maal on äh, ametis valitsus, keda rahvas ei ole valinud ning äh, suured maavarad ei ole saare rahvastikule mitte midagi kaasa toonud, rahvas elab vaesuses ja kannatustes. Äh, inimõiguste rikkumised äh, nii poliitikute kui ka vabaühenduste liikmete vahistamised ning teised Eh, eh, juhuslikud valitsemised, meediatsensuur ja nii edasi, on igapäevased osad eh, saare riigist. inimeste teadmata kadusaks jäämine, tagasikiusamine ja väljapressimised ja nii edasi ja loomulikult satub niimoodi ohu alla ka bioloogiline mitmekesisus, Madagaskar, nende suur looduslik pärand on maailma mõistes mõõtmatu olulisusega. Euroopa Liit peab toetama Madagaskarit ja Madagaskari rahvast kõikide võimalike viisidega, suur tänu! suur tänu ja viimasena saab sõna äh, härra Kelly. suur tänu, härra president! olukord Madagaskaril on äh, klassikaline selles mõttes, et äh, uus ei ole parem kui vana. see ebaseaduslik režiim tuli ametisse aastal kaks tuhat üheksa ning asjad ei ole sugugi muutunud ja kõik äh, vanad halvad harjumused on nähtavad ka täna. ebaseaduslikud tapmised, vahistatute piinamine, füüsi-, füüsiline ja vaimne piinamine, see, et äh, keskmine palk on kolmkümmend viis dollarit ja äh, aita ka kaasa vanglate ülerahvastatus ja nii edasi. ja täiesti selge on see, et peab tulema ametisse uus režiim ja Euroopa Liit peab äh, Madagaskarit selles juures aitama. kui oleksid vabad valimised ja, ja uus valitsus paigas, siis Euroopa Liit koos teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega eriti Aafrika Liiduga saaks aidata sellel riigil pöörduda tagasi demokratiseerumise ja majanduskasvu radadele. suur tänu, härra Kelly! ja nüüd siis vaba mikrofoni voor ja proua Sari Essaja on palunud sõna. härra president, aasta kaks tuhat üheksa märtsis toimunud öö, äh, riigipööre on toonud kaasa ebastabiilsuse, mis kestab tänaseni ning iga ja kogu aeg selle aja vältel on olnud öö, äh, pisemaid intsidente, valitsus äh, rõhub iseenese rahvast. mais aastal kaks tuhat üksteist andsid Euroopa Liidu ja AKV kolleegid hinnangu, et Madagaskaril tuleb kiiresti paika saada üleminekuvalitsus ja üritatakse praegu lahendada kriisi siis nii, et saad äh, Lõuna-Aafrika Arenguorganisatsioon on kukkunud, kutsunud osapoolsed konverentsile, kuid sellest teekaardist on juba osad osapooled loobunud, sealhulgas ka Madari-, Madagaskari valitsus, sellepärast et muidu nad ei saaks olla järgmiste valimisteni valitsuses ja nad on igasuguseid rahvusvahelisi kokkuleppeid juba niikuinii nii, rikkunud, miks nad ei peaks seda tegema ka seekord? ning äh, see ebaseaduslik äh, valitsus tuleb lihtsalt kukutada. suur tänu ja proua Keringer de Oedinger, palun. suur tänu, härra president põhjus, miks äh, äh, on tekkinud tänane kriis Madagaskaril, on see, et kaks aastat tagasi toimus sõjaväeline riigipööre, millega sunniti siis ametis olnud president eksiili. võimu haaras enda kätte sõjavägi ning selle muidugi on mõistnud hukka rahvusvaheline üldsus, sealhulgas ka Euroopa Liit. Euroopa Liit otsustas äh, peatada arenguabi andmise saareriigile ning Madagaskari liikmelisus Aafrika Liidus peatati samuti ja see tähendas seda, et tegelikult jäi see saar järjest suuremasse isolatsiooni. meie oleme murdepunktiks kindlasti selles olukorras on öö, ähm, täiesti võimalik läbirääkimistel midagi saavutada, mis on tulemas. ja ma arvan, et me peaksime kindlasti panustama kõik sellele, et põhiseaduslik kord seatakse uuesti jalule ja et toimuksid vabad ja demokraatlikud valitsused. Need valitsused on väga olulised ka selleks, et riik saaks jällegi äh, hakata öö, saama arenguabi ja ma loodan, et äh, kisklevad osapooled suudavad kokku leppida tee, teekaardis ning üsna pea on tulemas siis ka vabad ja õiglased valimised. suur tänu, härra Ferreira, palun järgmisena sõna. suur aitäh, härra president. esmalt ma tahaksin väljendada kahetsust selles osas et me saime niivõrd hilja portugaalse versiooni neist äh, täna pärastlõunastest resolutsioonidest ja ma tahaksin protestida taolise olukorra vastu. mis puudutab Madagaskarit, siis Euroopa Liit peaks toetama lepitusprotsessi, aga samas me ei tohiks sekkuda Äh, Malgaši äh, rahva siseasjadesse. Euroopa Liit ei peaks äh, kellegi poolel olema selles konfliktis ja see on sealse rahva huvides. tuleb jätkata jõupingutusi. Lõuna-Aafrika Arenguühendus peab samuti jätkama jõupingutusi ja üritama leidma poliitilise lahenduse kriisile. me tahaksime Äh, ma tahaksin üle korrata seda, et Malgaši rahvas äh, peab äh, ise saama otsustada oma tuleviku eest. jah, me vaatame, mis see portugalse, portugalikeelse tõlkega ja järgmiseks kõneleks on proua Padusescu. suur aitäh, lugupeetud president, praegune mm, poliitiline kriis Madagaskaril on ohuks kogu piirkonna stabiilsusele sõjaväeline riigipööre, mis pandi toime demokraatlikult valitud presidendi vastu, on tekitanud nüüd vägivaldse õhkkonna. tuletan meelde, et rahvusvahelised toetajad on oma finantsabi peatanud selle saare rahvastikule. nüüd Madagaskar seisab silmitsi kaheksakümneprotsendilise vaesuse tasemega Ameerika Ühendriigid samadel põhjustel eh, on lõpetanud ka tekstiilitoodangu eh, tollisoodustused Madagaskari eh, tulenevate toodete osas. tegemist oli üheks peamiseks sissetulekuallikaks sellele riigile me peame toetama eh, Sadegi ning aitama neile see kriis lõpetada. regionaalsed organisatsioonid peavad samuti üritama leida lahendust eh, tekkinud kriisile. suur aitäh ja veel rumeenia keeles härra Kutas. suur aitäh, härra president, poliitiline kriis Madagaskaril on viinud selleni, et riik on nüüd isolatsioonis Euroopa Liit vastavalt ÜRO äh, resolutsioonide äh, kohaldamisele on jõudnud nii kaugele, et abi on peatatud Madagaskarile. Raelina tuli võimule äh, ebaseaduslikult ning see on seadnud ohtu demokraatiale ülemineku. Äh, abi peatamine on aga ikkagi väga delikaatne, sellepärast et sellel on äh, tõsised humanitaarsed, sotsiaalsed, majanduslikud tagajärjed. see on ka põhjus, miks me peaks eelkõige mõtlema Malgaši rahvale, kellel on vaja meie toetust. see toetus ei pea aga seisnema mitte ainult selles, et me kutsume üles äh, vabade ning pluralistlikele valimistele, vaid meil on vaja tõelist humanitaarset abi anda. suur aitäh ning härra Silvestras, palun! presidente solo dal luglio del 2003 e il madagascar aveva ricominciato alates kahe tuhande kolmanda aasta juulist on äh, Madagaskar osalenud äh, aktiivselt Aafrika Liidu tegevuses. varem äh, tegeles see organisatsioon ainult pigem sotsialistlike riikidega. nüüd on see aga muutunud riigis on tõsine institutsionaalne kriis, kahe tuhande kümnenda aasta novembris eh, me lootsime, et eh, jõutakse president katkestab härra Silvestrist ja palub, et ta kõneleks aeglasemalt. praegu on võimul üleminekuvalitsus, aga eh, siit ei ole midagi head oodata, majanduse äh, majandusliku seisukorra osas me näeme, et inimesed elavad vähema kui dollariga päevas. ja siiani ei ole suudetud mingeid kompromisse sõlmida valitsusega. E, peatud on Rahvusvahelise Valuutafondi abi. E, ja rahvusvahelisel tasandil ei ole valitsust tunnustatud. me mõistame hukka riigipöörde ning e, nõuame vabu valimisi, kus vaatlejaks oleks rahvusvaheline üldsus suur aitäh. kas protokolliline küsimus? jah, jah, protseduuriline küsimus ja selles suhtes tahaksin teile öelda, härra president, ma austan teid küll väga, aga kindlasti võiks ikkagi kõneleja ise otsustada, kui kiiresti ta räägib. ja tõlgid, tõlgid peavad tõlkima kõneleja valib, mida ta räägib ja kui kiiresti, ei peaks olema niimoodi, et kõneleja kõne rikutakse ära, kuna president katkestab teda tõlkide nimel, seda tahtsingi öelda. The large extent I agree with teatud määral ma nõustun teiega. kuid tõlgid on meile andnud märku, et mõned kõnelejad räägivad liiga kiiresti. ning kui ma kõnelejad katkestan siis annan ma talle lisaaega, et ta saaks lõpuni rääkida. nii on kõik rõõmsad. kõneleja on rõõmus, kõik kuulajad on rõõmsad, sest tõlgid jõuavad äh, jutuga ära tõlkida ja tõlgid ka rõõmustavad, sest nad suudavad oma tööd teha. Thank you and suur tänu teile. proua Korhola. arvoisa puhemies. suur tänu, Alar austatud president, pärast märtsikuist riigipööret on tekkinud poliitiline ebastabiilsus ja humanitaarolukorra halvenemine ja igapäevaselt on see ainult süvenemas. väga raske on poliit-, saada inimestel juurdepääs veele, hügieenitarvetele või terviseteenustele. Need, kes on võimul, on ebaseaduslikult monopoliseerinud nii seadusandluse ja ka, ja omavad kontrolli meedia üle julgeolekujõud äh, on äh, astunud vägivallasamme rahva vastu, üsna paljud äh, kodanikud on mõistetud süüdi poliitilistes kuritegudes, nii-öelda väga paljud on lahkunud riigist ja on ülioluline, et põhiseaduslik kord taastatakse ja sõltumatu kohtuinstants peab inimõiguste rikkumisi hindama ja sanktsioonid peavad jätkuma, kuni poliitiline kriis laheneb, suur tänu! I... nüüd palun ma uuesti sõna võtta volinikul härra Oettingerile, et ta saaks vastata, et ta saaks vastata sõnavõttudele. suur aitäh, president! lugupeetud daamid ja härrad, austatud parlamendiliikmed! Euroopa Komisjon ja kõik komisjoni esindajad tunnevad suurt muret selle üle, mis toimub Madagaskaril ja me ütleme Madagaskari rahvale, et me toetame neid igal juhul. me peame saama üle sellest kestvast poliitilisest kriisist me peame vaatama, kuidas see on sotsiaalmajanduslikus plaanis mõjutanud Madagaskari elanikkonda. see mõju on ju igapäevane ja see mõju on tõsine ja väga negatiivne. Euroopa Parlamendi liikmed on samuti Madagaskari olukorda vaadelnud väga tõsiselt ja me kõik püüame kasutada olemasolevaid diplomaatilisi kanaleid, et olukord lahendada. viimased kaks aastat oleme me jälginud Madagaskaril toimuvat ning seitsmendal juunil toimus Johannesburgis kohtumine ja ehm, kõik ehm, erinevad sidusrühmad üle kogu riigi püüdsid sellele kriisile leida lahendusi, mis põhineksid neutraalsusel ja vahe, eh, omavahelisel kokkuleppel. ja see kokkulepe peaks hõlmama kõiki erinevaid eh, osapooli, kõiki parteisid, eh, ühiskonda ning äh, ühtlasi tooks kokkulepe kaasa sellele, et äh, suur osa Madagaskari elanikkonnast, kes praegu kannatab, saaks vajalikku abi. me loodame väga positiivsele tulemusele, me loodame, et Aafrika Liit ja äh, ülemaailmne üldsus, sealhulgas Euroopa Liit, saavad anda Madagaskarile vajalikku abi, nii et Madagaskar võiks naasta endise põhiseadusliku korra juurde. me oleme vastu igasugusele püüdlusele äh, kehtestada ühepoolse jõu kasutamise abil de facto valitsus, olgu ta ka üleminekuvalitsus, me oleme vastu sellepärast, et see on ühepoolne otsus ning nõukogus äh, pikendati eelmisel nädalal Cotonou äh, lepingu artiklit üheksakümmend kuus, mis tähendab seda, et see leping, selle lepingu vastav artikkel kehtib veel kuus kuud. humanitaarabi andmine sellest mõjutatud ei ole ja me võtame igakülgseid meetmeid võitluseks vaesuse vastu Madagaskaril. me püüame anda ka igakülgset poliitilist abi, poliitilist abi ja rahanduslikku abi üleminekuperioodi jooksul, kuid selleks on vaja üldist kokkulepet ja selle kokkuleppe peavad sõlmima kõik äh, regionaalsed osalised, sealhulgas Aafrika Liit ja ka Madagaskari äh, üldsus nii õnnestub meil ehk aidata Madagaskar üle viimase kahe väga raske aasta äh, traagilisest taagast. suur aitäh, sellega lõpeb Madagaskari teemaline debatt, me hääletame juba poole tunni pärast ja lähme edasi teise resolutsiooniga, mis puudutab äh, Guantanamot lähiajal tehtavat surmanuhtlust käsitlevat otsust. ning nagu ka esimese